Thank you, dear friends. Okay, uh, good morning, Olev. tere hommikust kõigile. mul on hea meel, et olete kõik siia tulnud pärast koordinaatorite kohtumist. Eh, FP üheksa ajakava oli üleval, see on meie kõigi jaoks väga oluline. vaatame, mida meil annab teha ka ITRE komisjoni kohtumisel, arutame seda. veel kord äh, tere tulemast ja tere tulemast Carlos Moedasele, volinikule, kes tegeleb teaduse ja innovatsiooniga ja me arutame äh, kõiki küsimusi, mis puudutavad struktureeritud dialoogi aga eriti võib-olla oleks huvitav kuulda äh, hiljuti avaldatud ja pikalt oodatud teatise kohta, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, vahehindamist. lisaks sellele äh, üheksanda raamprogrammi ettepanek avaldatakse mai lõpus ja võib-olla oleks hea, kui isegi tuleks see välja mai esimeses pooles, äh, mis jääb ja mis muutub, nii et äh, väga huvitav oleks kuulda, millised on erinevused Horisont kaks tuhat kakskümmend üldpõhimõtetes ja mis muutub äh, FP üheksa ehk üheksanda raamprogrammi raames. siis samuti oleks huvitav võib-olla kuulda töökavast kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend seoses Horisont kahe tuhande kahekümnega ja et kas komisjon on ilusasti ajakavas alusõigusakti rakendamise prioriteetidega. nii et horisont äh, kaks tuhat kakskümmend hetkeolukorra hindamine ja tahaksime kuulda natuke täpsemalt ka kõige viimaste õigusloome ettepanekute kohta, mis puudutavad äh, aatomienergia ühendust ja teadusuuringuid ja koolitust äh, sellega seoses ja ka arvutiteadlasi. nii et äh, võib-olla kolm sellist äh, põhilist teemat, ehk siis meie tulevik, Horisont kaks tuhat kakskümmend, võrreldes äh, üheksanda raamprogrammiga ja hetkeolukord, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja töökavad kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja siis viimaks Euroopa aatomienergiaühenduse küsimused. härra volinik, sõna on teil ja veel kord tere tulemast ITRE komisjoni! Thank you very much uh,, president Buzek! suur tänu, president Buzek! suur tänu kõikidele liikmetele, esiteks head uut aastat, kaks tuhat kaheksateist. mul on hea meel teie juures olla, nagu alati, alati äh, on minu jaoks äh, see väga huvitav hetk, kui on võimalik arvamusi vahetada teiega ja see annab hulga energiat ka minu igapäevatööks. Äh, äh, mõni sõna mineviku kohta, viimase kolme aasta kohta, oleviku kohta ja ka tuleviku kohta. kõigepealt, mis siis kolme aasta jooksul selles programmis on toimunud? ma arvan, et enamik teist on juba e-kirjaga saanud või äh, saanud brošüüri Horisont kaks tuhat kakskümmend kolme aasta kohta. ma tooksin välja mõned arvud, mida te seal näete ja millist mõju on saavutatud kolme aastaga. üle saja viieteistkümne tuhande äh, toetuskõlbuliku ettepaneku on saabunud, kui vaadata kõiki kõrge kvaliteediga ettepanekuid, siis peab ütlema, et meil ei ole piisavalt raha. meil ei ole piisavalt raha, et rahastada kõiki väga häid teadusuuringute ettepanekuid Euroopas. praeguse eelarvega saame toetada vaid ühte neljast ettepanekust, nii et me oleme oma edu ohvrid mõnes mõttes ja see on ilmselt suurim probleem, mis meil on olnud. tarvis on rohkem raha tulevikuks ja ma usun, et ka teie olete samal, sama meelt ja kui vaadata edumäära, kui võrrelda FP7-ga, äh, kus oli äh, kaheksateist protsenti, siis nüüd on see umbes kaksteist koma kuus protsenti. Äh, ja ka seda vaadatakse ja öeldakse, et meil on probleem ja ma pean ka möönma, et meil on probleem, sest meil ei ole piisavalt raha, et edukaid projekte rahastada. siis üks asi mis on paranenud, on nüüd sada üksteist päeva kiirem, see tähendab, et peaaegu sada protsenti, üheksakümmend protsenti alla kirjutatud, lepingutest alla kirjutatakse kaheksakuulise tähtaja jooksul. hea uudis minu jaoks on see, et kui ma siia tulin, siis esimesel kohtumisel te küsisite minult, kuidas on see programm avatud uustulnukatele ja väga hea on näha, et eelmis-, esimese kolme aasta jooksul üle poole osalejatest on uustulnukad. Nad ei ole programmis varem osalenud ja nüüd said siia programmi sisse. kui vaadata VKE-sid, siis äh, täpselt samasugune hea tulemus, kakskümmend viis, nelikümmend protsenti rahastusest läheb väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja see on äh, kõrgemal meie eesmärgist, mis oli kakskümmend protsenti. ega me räägime umbes kahekümne viiest miljardist eurost, kakskümmend protsenti sellest, üks viiendik äh, läks Euroopa Teadusuuringute Nõukogule. ja Euroopa Teadusuuringute Nõukogu tulemused näitavad, et see oli hea otsus. aga natukene et ähm, saaks ta parema ettekutse, kakskümmend protsenti läheb siis teadusuuringute nõukogule peaaegu, peaaegu nelikümmend protsenti ühiskonnaga seotud väljakutsetele, transport, energeetika, toit, keskkonnaküsimused, äh, kuuskümmend protsenti rahastusest peaks minema äh, jätkusuutlikkuse või kestlisega seotud äh, tulemustesse nii et me toetame äh, seda osa väärtusahelast. ja millised on need riigid, kes konkureerivad kõige kõrgemal tasemel, Ühendkuningriik, Saksamaa, Hispaania on äh, juhtkohal kasusaajate hulgas. aga ka teiste osalus äh, on kasvanud ja see on parem kui seitsmendas raamprogrammis. kes eh, siis rahastust saavad? nelikümmend protsenti ülikoolid, see näitab Euroopa ülikoolide tugevust, tööstus eh, peaaegu nelikümmend protsenti ja teadusuuringute eh, organisatsioonid umbes kaheksa protsenti. soolise tasakaalu koha pealt me töötame selle kallal nelikümmend protsenti ekspertidest hindamispaneelides on naised. kas sellest piisab? ei, me peame tegema rohkem ja eriti hindamispaneelide puhul peaks olema üle neljakümne protsendi, aga me jätkuvalt töötame selle kallal. ja siis teiseks, olevik, mida me praegu teeme ja mis on hetkeolukord eelmine nädal võtsime vastu teatise Euroopa teaduse ja innovatsiooni mõju suurendamise kohta ja sellel oli kaks nurgakivi, üks oli Lanieri raport, mida te kõik teate, ja teine oli Kabisson Triesse raporti panus. Need olid need nurgakivid vahehindamise jaoks ja tahame selle eest teid tänada kui vaadata õppetunde, mis me oleme saanud, siis jagaksin need kolmeks oluliseks sõnumiks. esiteks, programmi kõrge lisandväärtus. ma endiselt näen Euroopas arutelusid teatud riikides Horisont kaks tuhat kakskümmend lisandväärtuse kohta. selle lisandväärtus on absoluutselt selge, kaheksakümne kolmel protsendil, kakskümmend kolm protsenti projektidest ei oleks saanud toimuda ilma Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastuseta. kaheksakümmend protsenti nendest projektidest ei oleks kunagi ilmavalgust näinud. nii et äh, neid arve tasub meeles pidada aruteludes. teiseks, rahastamine. Äh, Lani raport, Kabisen Dressi raport on siin väga selged. USA mida iganes me arvame praegusest USA juhtkonnast ja sellest, mis nad maailmas teevad, eh, endiselt nad investeerivad üle saja viiekümne miljardi rohkem kui meie ja see on fakt. mõlemad aruanded eh, lähtuvad õppetunnist, et meil peab olema nii alt üles kui ka ülalt alla lähenemine. ülalt alla tähendab missioonipõhine teadus ja alt üles äh, see, mis puudutab innovatsiooni, Euroopa Innovatsiooninõukogu, kui vaadata neid õppetunde ja me oleme vaadanud kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend tööprogrammi, oleme alustanud äh, Innovatsiooninõukogus esimese pilootprojektiga ja äh, VKE-de instrumentide puhul tuli esimene hankekutse ja saime üle tuhande pakkumise ja see näitab nõudluse poolt, et piloodi rahastust taotleti väga jõuliselt. tulevik, tulevik on siis töö tegevuskava kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend oli kakskümmend viis miljardit ähm, ja nüüd kolmkümmend miljardit kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kakskümmend. milliseid õppetunde me oleme püüdnud arvestada, maksimeerida mõju ja veelgi parandada juurdepääsu programmile, need on põhiasjad ja veel paar asja, mille tahtsin viidata seoses töökavaga kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend. komisjon Tröösse aruanne on väga selge selles osas, et äh, mis puudutab kahetasandilist äh, protsessi, paljud lähevad äh, esimesse faasi, aga teise faasi minnes kulutatakse palju aega ja raha ja lõpp faasi ei jõuta. nii et me püüame vähendada nende inimeste arvu, kes äh, lähevad äh, esimesest faasist teise, aga äh, sealt edasi ei saa. ja nüüd kaks hankekutset, kus on konkreetne summa ja paljud teist on minuga arutanud seda ka kahepoolselt, et miks meil ei ole selliseid äh, ühekordseid konkreetseid summasid, on eesmärk, äh, kui nad täidavad eesmärgi, siis me anname neile raha. ja hästi, piloodi toetamine, suur tänu teile selle eest ja samuti tuleks ratsionaliseerida prioriteedid, prioriteedid mis on olnud väga selged madala äh, süsinikusisaldusega majandus, ringmajandus, Euroopa Liidu tööstuse ja teenuste digiteerimine üks koma kuus miljardit, äh, julgeolek üks miljard ja isegi need, kes ei ole nelja prioriteedi hulgas, ränne näiteks, millega tegeldakse mitme teemavaldkonna raames, sellele on interdistsiplinaarne lähenemisviis ja siis üheksas raamprogramm, kõik, mis ma ütlesin kolme aasta kohta ja õppetundide kohta, mille me oleme saanud ja mille me integreerime kaks tuhat kakskümmend tööprogrammi, millised eesmärgid on meil seoses üheksanda raamprogrammiga? kõigepealt me peame arutama seda, et ähm, millised saavad olema tulevased ideed ja strateegiad ja kas seda üldse peaks nimetama üheksandaks raamprogrammiks? Mm, mulle tõesti meeldib nimi Horisont äh, äh, nii et ka see võib olla osa tuleviku arutelust. kui vaadata üheksandat raamprogrammi, siis tahtsin sellega seoses öelda paar asja. esiteks, see, mida ma olen arutanud ähm, esimees äh, Pusekiga ajastuse kohta ja minu käest küsiti, kas me oleme valmis. jah, me oleme valmis, minu teenistused on valmis. loomulikult äh, kõik ei sõltu meist sest äh, see sõltub ka MFF-i vastuvõtmisest, äh, kolleegiumist, minu kolleegidest, äh, eriti kolleeg Günter Oettingerist, aga niipea, kui MFF vastu võetakse, me oleme üheksanda raamprogrammiga valmis määruse raames. aga rääkides siis maist, jah, on küsitud, kas ei ole liiga hilja. FP9 saab koosnema viiest osast, nagu ka praeguses programmis. Chapo teatis äh, raammäärus äh, ise, konkreetne programm ja osalusreeglid. ja eraldi ettepanek tuleb Euratomi kohta, nagu alati, ja kui vaadata sisu siis sisu puhul ma olen varem öelnud, et see tähendab äh, tulemuslikkus, pädevus, mõju, ja kuidas saavutada midagi konkreetset ja mina näen neid programme mitte revolutsioonina, vaid evolutsioonina ja teiseks järjepidevus, järjepidevus asjades, mida me teeme hästi äh,, alusteadus, fundamentaalteadused, ehk siis äh, teha seda, mida me teeme ja loodetavasti mm, parema rahastusega, teiseks uus mõttelaad, kuidas mõelda erinevalt tulevikust ja minna ühiskondlikelt väljakutsetelt globaalsete väljakutseteni ja lähenemisviis, mis oleks rohkem ülalt alla. ja siis kolmas sammas, mis puudutab avatud innovatsiooni, Euroopa Innovatsiooninõukogu, see oleks siis alt üles. ehk siis alt üles fundamentaaluuringud, alt üles teadusuuringute nõukogu ja siis ülalt alla lähtudes globaalsetest väljakutsetest ja suunistest. on asju, mis on uued, aga need ei ole revolutsioonilised, lihtsalt natuke teistmoodi. Euroopa Innovatsiooninõukogu idee, mida on nii palju arutatud ja ka pilootprojektide puhul, et nii-öelda silmast silma intervjuud läbi viia investoritega, kõrvaldada temaatilised piirangud, innovatsiooniekspertide kaasamine, me oleme saanud inimestelt telefonikõnesid, et nad soovivad olla hindajad, me sooviksime saada üle saja inimese, kes on ka ettevõtjad ja kes saavad heita värske pilgu asjadele. see on väga tähtis ja see on see, mida inimesed soovivad ja riigijuhid, nagu president Macron, räägivad nüüd ka innovatsioonist. see on praegu vägagi päevakohane. milline on meie positiivne sõnum? see ongi innovatsioon teaduses. kõik, millest me räägime, alates terrorismist kuni pagulasteni, need ei ole positiivsed sõnumid, need on prioriteedid, mis meil tuleb lahendada, aga positiivne sõnum innovatsiooni raames on väga oluline. tarvis on missioone, mis inimestele midagi tähendavad, et äh, me mõistaksime, mida me tahame äh, sest praegu on veel nii, et teadlased küll mõistavad, aga tavainimesed ei mõista alati, mida me tahame saavutada. nii et meil on tarvis selliseid missioone ja visiooni, mida inimesed mõistavad. põusak liikmed, jah, me kõik oleme teadlikud ajakavast. see on väga tihe ja me ka teame, et oleme teinud head koostööd, loomaks alust järgmisele raamprogrammile. minu teenistused on valmis, ma olen omalt poolt valmis teiega koostööd tegema. ja küsimus on, et me tahame teha seda, teha seda oma mandaati raames, teha seda südamega, et läbirääkimistega ühele poole saada teie mandaadi ajal. see on tähtis Euroopa jaoks ja suur tänu teile võimaluse eest siin esineda suur,. suur-suur tänu, härra volinik kogu selle info eest, lisandväärtus, rahastamine, Euroopa Innovatsiooninõukogu, kaks uut aspekti, nagu ta ütles, aga mitte revolutsioonilist midagi. ja ma teeksin nüüd ettepaneku minna arutelu juurde, lugupeetud liikmed, kõigepealt äh, fraktsioonide esindajad ütleme, ametlikud äh, fraktsioonide esindajad aga paluks teha mitte pikemalt kui kolm minutit, sest meil ei ole piisavalt aega, meil on pikk sõnasoovijate nimekiri. ja teiseks, mitte üle kahe minuti äh, sõna raportööridele ja variraportööridele, Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendusraporti puhul ja siis teised sõnavõtjad maksimum üks minut ja ma tõesti vabandan, meil ei ole aega pikemalt teile anda. kõigepealt siis fraktsioonide esindajad, äh, ametlikud. härra Eller Rahvapartei nimel, maksimum kolm minutit, palun. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada kolleege, sellepärast et äh, kolme minutiga ei suuda seda programmi intellektuaalselt võib-olla hõlmata, aga ma tuletaksin teile, kolleegid, meelde, et üheksateistkümnes töörühmas rääkisime sidusrühmadega sellest programmist, tegelesime vahearuandega, nii et äh, väga äh, suure töö on mõned kolleegid ära teinud. ja ma räägiksin natukene parlamendi varasematest ambitsioonidest ning huvidest. see kiire lähenemisviis ja altpoolt üles äh, poole lähenemisviis. Äh, selle oleme saavutanud äh, põhimõttelisemalt äh, ja eesmärgiks oli, et programm oleks kiirem, sellepärast et ja äh, praegusel hetkel on meil pilootprojekti tasandil see, aga, aga me tahaksime loomulikult ka õiget tasakaalu saavutada ülevalt alla alt üles lähenemisega. ja lihtsustamine ähm,, soorituspõhised auditid, äh, väga palju pööratakse sellele tähelepanu ja nii edasi ja nii edasi. me peame mõtlema ka sellele, millist on meie, milline on meie suutlikkus, me oleme läbi viinud viisteist auditit, ükski neist tegelikult ei lähtunud äh, Äh, sooritusest. ainult EIT osas võib-olla. kui realistlik on süsteemi muutmine, on minu järgmine küsimus siis. ja kolmandaks, missioon. ma tervitan iseenesest seda mõtet, aga tahaksin pöörduda tagasi selle programmi juurde Teadus ja ühiskond tegemist on siis pikemaajalise perspektiiviga projektiga, sellele tuleb saada heakskiit, üldisem heakskiit ning mis siis sellest saab? siis era. mis on selle tulevik? artikkel sada kaheksakümmend viis programmid näiteks Euroopa teadusruumigi osas, kas tegemist on unistusega või integreeritakse asju teistmoodi ja siis avatud juurdepääs, open access, me räägime kogu aeg avatusest, aga reaalsus on hoopis teistsugune. me teame väga hästi, et meil on oma avaldamise süsteem ja ükskõik, mida me ka ei sooviks, tegelikult ei ole mitte mingisugust ametisse nimetamise süsteemi riikide tasandil professorite jaoks äh, Äh, mis on avatud, juurdepääsupõhised, tuleb avaldada hoopis teistmoodi oma neid teoseid ja artikleid, me võime siin rõhutada avatust nii palju, kui tahame, aga kui professori ametile esitatavad nõuded on sellised, et avatud juurdepääs ei äh, ole talle, tema jaoks mõtestatud, kui temale tema töökoht eeldab, et ta avaldaks klassikalistes väljaannetes, mitte avatud väljaannetes, ähm, siis paraku kukub meie projekt läbi ikkagi. ja sünergia osas ka, tõesti viimane kommentaar no,, ainuomne kommentaar puudutab sünergiaid, me tahaksime, et meil oleks äh, äh, nii-öelda sild struktuurifondidega, aga keegi ei taha rääkida sellest, äh, et võib-olla see ei ole riigiabi tõttu praktiliselt võimalik võib-olla me peaksimegi siis rääkima sünergiatest ja sellest, mis on need tehnilised põhjused, miks see ei ole toiminud ja otsima vastuseid sellele küsimusele. ja sotsiaaldemokraatide äh, nimel proua Ruiz, mm, suur tänu! aitäh! härra volinik, kõigepealt ma tahaksin öelda, et mul on hea meel sellepärast, et säärane teatis on meile esitatud Eh, selleks, et me saaksime selle kallal töötada veel sellel parlamendi ametiajal ja välja töötada järgmise programmi. seni me ei saanud selle tööga alustada. kui rääkida üldjoontes, siis me räägime ju teemast, mis on hästi prognoositav ja me peame selle prognoositavamaks muutma. loomulikult kasutama ära kõik pro-, kõikide programmide võimalused. samas öö, seisame silmitsi uute väljakutsetega ja seega on vaja täiendavaid programme või olemasolevate laiendamist. programm peab peegeldama öö, seda usaldust, mid-, mida teadlased on seni nende programmide suhtes üles näidanud. ma leian, et me peame mõtlema, kuidas eh, me siiski hindame tervikmõju, tervikmõju ka ühiskonna arengule ja see on tõeline väljakutse meie kõikide jaoks, kuidas me saaksime tegelikult siis seda tervikmõju mõõta võib-olla tervise seisukohast. siis on veel mingeid punkte, mida tahaksin välja tuua, mis on olulised minu arvates. liikmesriikide riigieelarvete ja tööstuse koostöö selleks, et panustada senisest enam teadusesse, teadus- ja uuringuprogrammidesse jah, tegemist on vahehindamisega, kuid me ei tohiks kõige selle juures unustada nende programmide sotsiaalset aspekti, äh, kuivõrd tegemist on ka äh, riigieelarveliste vahendite kasutamise ja kulutamisega ja nüüd on oluline, et niisugused summad äh, su suunataks ka sotsiaalteaduste valda, mitte ainult äh, kõrgtehnoloogilistesse uurimist, uurimustesse. igal juhul on oluline teada, kuidas siiski tagada andmetele avatud juurdepääs ja kuidas saadud uurimustulemusi levitada ja teadvustada. Euroopa Liidu kõikides riikides peame me saavutama tippkeskuste toimimise. meie raportis räägime sellest, et see kõik peab olema sidus. me peame olukorda analüüsima, tulemusi analüüsima, enne kui me teeme täiendavaid ettepanekuid, veel kord läbipaistvuse juurde räägitakse kogu aeg sellest, et see on hästi kole oluline, aga tegelikult on võimalik selles valdkonnas äh, läbipaistvust senisest äh, enam parendada. meil ei ole vähimatki kavatsust siin kõike roosaks maalida ja rääkida, et kõik on suurepärane, aga me peame vaatama, asju nii, nagu nad on, muuhulgas kogu haridussüsteemi tervikuna. haridussüsteem alates algkoolist on erakordselt oluline innovaatil-, innovaatilisuse tagamise seisukohalt. ja seega äh, tagata, tagame innovaatilisuse ainult siis, kui me hõlmame haridussüsteemi tervikuna Äh, kasutades ära programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend kõiki võimalusi. suur tänu, proua, härra Henkel, palun, Euroopa Konservatiivide Reformistid, palun, hea aseesimees. Uh, first of all <clears throat> you mentioned uh... suur tänu. mainisid järgmist sammu, miks mitte, Horisont kaks tuhat kolmkümmend riigi ja valitsuse toetuse objektiks. ja ähm, selle üheks eeliseks on see, et nii teie kui meie teame, et see eelarve, mille eest vastutate teie, on äh, väga väike osa üldistest ja kolleeg sotsiaaldemokraatide perest mainisin ka Brexitit, mul on siin oma kommentaarid, oma äh, küsimused minu märkus praegusel hetkel oleks, et on kahekümne kaheksa liikmesriigiga, selgitage meile natuke seda, tulevik, tulevik on ähm, väga lähedal tegelikult, aga mission äh, kahekümne kaheksa liikmesriigiga, selgitage meile natuke seda, tulevik, tulevik on ähm, väga lähedal tegelikult, aga mission, mission innovation summit ja, ja siis äh, see emissioonidest lähtuvad teadusuuringud on väga uus mõte. meil toimus eile kuulamine Euroopa Parlamendis, ajalooline kuulamine esimest korda. Äh, räägiti eesmärgist kaks tuhat viiskümmend null süsiniku lennundussektor, lennuk, täielikult elektripõhised äh, lennukid, nullheitmega alused äh, meredel ja nii edasi ja nii edasi ja siis äh, ringmajanduse ning äh, kliima pakkumist, et äh, me saavutaksime oma ülesande null protsenti. ja üks küsimus, mille puhul me ei ole saavutanud üksmeelt, sellepärast me peame teadust rohkem kasutama, on bioma meie põllumajanduses ja metsanduses ja selles valdkonnas ei ole teadus veel jõudnud, kuhu võiks jõuda ja selles vallas tuleks siis edasi areneda kiiremini, tehes koostööd võib-olla ka tööstusprotsessidega. kas sellelaadseid plaane on? ja viimane kommentaar minu poolt natukene selline asi, millest siin rääkida ei taheta. ja mina ei saa aru, kuidas me võiksime, ebaoluline, võib-olla hakkavad need reaktorid siis midagi tootma, aga siis on juba liiga hilja. ja tegemist on äärmiselt detsentraliseeritud süsteemiga ning ainukene fusiooni toimima panemise viis oleks tõeline tsentraliseeritus otse vastupidi. nii et tegelikult me paneme siin ikkagi täiesti eesmärgist mööda. et me tõepoolest eh, tegeleme teadusuuringutega, mis tagavad eh, julgeoleku, aitäh! <laughs> Ähm, aitäh, härra juhataja! tore, härra volinik, et selleks, et käsitleda Horisont kakskümmend kakskümmend tulemusi loomulikult eh, kestab see programm kuni aastani kaks tuhat kakskümmend näha, nägemaks siis, mida me oleme suutnud saavutada, et jätkata Horisont kakskümmend oleme saavutanud, see suur, esiteks suur lisandväärtus, kaheksakümmend protsenti programmidest on ellu viidud, et te rääkisite ka rahastamise Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnadega, valitsustega selleks, et Äh, rahastamisküsimused ei jääks kõrvale, kui me räägime tunnistada, et kolmandate riikidele osutatav toetus on oluliselt vähenenud. Hünmatoks on see väga oluline teema. ma leian, et seda tuleks ka käsitleda kui prioriteetset teemat. Te nimetasite, et Ühendkuningriik. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, härra komm-, volinik. aega on väga vähe, mul on poole viimise seisukohast. suur tänu, proua Kudrutška. ja nüüd saavad sõna teised kõnelejad. kallid kolleegid, ma paluksin teil piirduda üheminutiliste sõnavõttudega, sellepärast et aeg on napp ning me tahame ju tegelikult anda härra volinikule võimaluse ka vastamiseks meie küsimustele ja meie kommentaaridele. ilma ajata ei saa te vastata. nüüd härra Sorinio, palun, teil on sõna. saame evolutsiooniga sammu pidada no,, minu arust ei ole see evolutsioon, minu meelest on see tohutu kiirendamisvajadus, teadusuuringute vajadus. mul on terve rida küsimusi aga kõigepealt tahaksin küsida, kuidas tipptaset edendada, kvaliteeti tõsta, isegi kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, mitte ainult pärast seda. kas tippta-, arvesse võtta teisi määravaid tegureid, proua De Castillo, palun, ütleb esimees. Well, thank you very much, commissioner, for uh, suur tänu, nagu me äh, juba tegelikult kätte saanud on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 ja innovatsioon on oluline komponent, mida tuleb arvesse võtta, vastutusvaldkondi arvesse võtma. kunstlik, kunstintelligents, millistes valdkondades ähm, see areneb ja ning millist rolli võiks selle arenguga seoses mängida tulevane raamprogramm? suur tänu teie sõnavõtu ning küsimuse eest, proua Del Castillo proua Maisner, palun. õige. Äh, ookeanid on kliima seisukohast väga olulised, äh, hapniku tootmise ning süsiniku sidumise äh, seisukohast on nad olulised ning me oleme selle, planeerida asju. suur tänu, kolleeg ja härra Martin, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, rääkimine aga ähm, tahaksite, et siis raamprogramm üheksa tuleb, aga millal see tuleb äh, ja ähm, kui hilja äh, ja kas kavatsete teha ettepaneku äh, hoolimata sellest, et see jääb hilja, hiljaks ka kahe meie ametiaja jooksul või ootate järgmist äh, mandaati, mis oleks teha ettepaneku hoolimata sellest, et see jääb hilja, hiljaks ka kahe meie ametiaja jooksul või ootate järgmist mandaati, mis oleks teha? kolleeg Rubik suur tänu, kolleeg Rüübik! Äh, aitäh ka brošüüri eest, tahaksin tänada, ma soovin, et äh, tulevikus oleks võimalik neid andmeid vahendada ka elektroonilis-, leiab, et Horisont kakskümmend kakskümmend on Euroopa Liidu tähtsaim projekt ja seetõttu äh, tuleks tegeleda Euroopa Liidu institutsioonide ja agentuuride vaheline suhtlus paraneks, et sellele antaks asjaomane hinnang, kahekordistamist. mind aga väga huvitab, äh, kuidas on lood vee äh, uurimise. Horisont kaks tuhat kakskümmend, mul on hea meel, et te räägite Brexitist, sellepärast et jah, mu süda on murtud Hans ütles õigusega, et Ühendkuningriik saab tõesti palju kasu Horisont kahe tuhande kahekümnest, aga ta ütles ka õigusega, et Euroopa Liit saab Ühendkuningriigi osalusest samuti kasu. Horisont kahe tuhande kahekümnest grafiini uuringuteks, nüüd on tegemist materjaliga, mis, mida kasutatakse igal pool, siis teadusuuringud ringmajandusse, digitaliseerimisse, süsiniku Ähm, vähesesse majand-, majandusse invest-, tehtud investeeringuid, ei ole saanud vastust, kas te saate äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vastastikust tagada ka innovatsiooni äh, ning horisondi küsimustes tulevikus, ma väga loodan seda suur tänu, tõesti väga tähtis küsimus meie kõigi jaoks ja nüüd saab sõna härra Kohlitšek. Kui pane predsedo, bohužel nemohu říct, že by... ma oleks sellesse projekti samal määral kaasatud nagu Ühendkuningriik, paraku, paraku oleme meie hoopis marginaliseeritud. kolleeg Turves rääkis äh, seda, äh, sellest, et äh, ITER-is investeerimine talli Ähm, muut-, metalli äh, vormida ähm, ja nii edasi ja nii edasi. meil on vaja traditsioonilisi energiaallikaid. meil on vaja energiat ja energiaallikaid. olulised inimkonna seisukohast, inimkonna tuleviku seisukohast ning teine oluline valdkond on äh, ookeanid, millest rääkis äh, proua Mai-, Maisse Ukrainast suurem plastsaar, äh, äh, mis takistab fotosünteesi, on meie ok-, hakkame me prügi ähm, heit-, ära viskama uuel moel. mis äh, juhtub äh, prügi äh,, mägedesse sattunud prügiga, kuidas me seda käitleme? me ürit-, rääkisime sellest eile. ja selle direktiivi ning programmi vahele tuleb äh, luua sidemeid. Ähm, aitäh! tahaksin eriti tänada härra volinikku, ütleb härra Kaier. Äh, see infovoldik äh, kubiseb teabest, kui vähe oli neid edukaid taotlusi, taotlusi, mida otsustati toetada. see näitab, kui alafinantseeritud see teadus- ja uuringute programm on. ma võiksin vaid julgustada teid, härra volinik, sest kui on õige, mida me siin ütlesime teile, selles teadusprogrammil on väga kõrge Euroopa lisandväärtus, siis me näeme nende numbrite põhjal ka seda, kui oluline ja kui vajalik on rahastamise suurendamine kotirauad ja ei kavatsegi programmi tulevikus toetada. I have been discussing with Mr Commissioner how ma arutasin härra volinikuga, kuidas vastata teie küsimustele, sest peaaegu kolm, kolmkümmend viis küsimust sai kirja, päris palju. on äh, muidugi suurepärane, keegi ei ütle, et midagi valesti, on suurepärane, et nii palju küsimusi on. ja volinik ja tema kabinet lubasid vastata kõigile küsimustele kirjalikult, aga praegu kõige olulisemad, äh, ilmselt on võimatu valida nende hulgast, aga ütleme, et äh, kuueks-seitsmeks minutiks lõppsõnaks nüüd volinikule võimalus, kolmkümmend viis küsimust oli, äh, sel juhul läks kümme sekundit ühe küsimuse peale äh, ainult, aga nii et kõigile ei saa vastata, aga tuletame meelde, et kõigile küsimustele lubati vastata kirjalikult, me leppisime kokku. aga siis nüüd voliniku kõige olulisemad, äärmiselt keeruline ja ma võtan siis läbi küsimused, millele mul aega on ja need, mis jäävad vastamata, neile kirjalikult. härra Heller, mis puudutab IC-d, siis praegu meil on kolm miljardit, üks miljard aastas, see alt üles lähenemisviisi jaoks loodetavasti tulevikus on võimalik rohkem rahastada selliseid algatusi Saksamaa ülikooli direktorid, äh, äh, et kas tulid kokku, ütlesid, et äh, kas te tõstate hinda poole võrra või me ei ole enam teie kliendid, kas see peaks ajendama meie lähenemist Euroopa tasandil? ja tasub vaadata, kuidas Saksamaal on neid asju lahendatud. Kadasson Rujas suurepärased kommentaarid, ma nõustun, me peame tegema asju paremini ja kõik, mis on seotud sotsiaalse mõjuga ja etteaimatavusega, millest te rääkisite, ja ka riigiabi küsimus Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis on meie jaoks väga tähtis. ja ka proua Vinker küsis eh, antimikroobikumi resistentsuse kohta eh, professor Gusensi artikkel on ajakirjas Nature Euroopa Liidu rollist antimikroobikumi resistentsuse valdkonnas, tõesti lugege seda, sest kõik, mida on Euroopas tehtud Euroopa Liidu tasandil eh, selles valdkonnas, on muutnud kõike. sest eh, keegi ei saanud lahendada neid asju vaid riigi tasandil. antimik-, Krabikumi residentsuse projektid, mis meil on olnud Euroopa tasandil, on olnud tõesti ainulaadsed. härra Henkel küsitas poliitilise küsimuse Brexiti kohta, äh, jah, äh, see on tõesti lose-lose olukord, kõik kaotavad sellest ja see on tõesti kurb. kas me peaksime võitlema nii palju kui võimalik tulevaste suhete eest teaduses ja innovatsiooni valdkonnas Ühendkuningriigiga, jah, ma võitlen selle suhte eest nii palju kui võimalik, sest ähm, meil on mõlemal teineteist tarvis. kas on võimalik äh, sellist suhet luua nagu Šveitsi või Iisraeliga? see ei ole päris võrreldav, Ühendkuningriik on tunduvalt suurem kui need riigid, me peame leidma mingi viisi, kahjuks ei sõltu see ainult meist ja sama käib ka Theresa küsimusel kohta proua Verenka küsis ka antimikroobikumi resistentsuse kohta vastuskäik talle, äh, siis kahe faasi kohta loodetavasti järgmises programmis saame läheneda sellele tasakaalustatumalt, me keegi ei taha, et inimesed raiskaksid raha ja aega selle peale. ja ma arvan, et meie peame tegema asju, mida me tõesti teeme kvaliteetselt. me peame struktuurifondide kogemust kasutama ja seal on Seal of Excellence äh, kvaliteedipitser, mis toimub väga hästi. ja ka see, et äh, inimestel on võimalik pöörduda meie poole, kui meil ei ole raha, siis nad saavad pöörduda struktuurifondide poole ja sealt saada näiteks rahastust. nii et meil võiks olla mingi kvoot või muud taolist, et kui meil ei ole raha, siis on võimalik saada raha ka struktuurifondidest. Klaud Turmas ei ole siin, nii et äh, ma küsin, paluksin, et kas tema meeskonna esindajad saaksid kahepoolselt minuga rääkida, see oli pikk küsimus. ma nõustun kõigega, mida te ütlesite seda, et rohkem ümber jagada. see on ilmselt olulisem poliitiline väljakutse järg-. see on liikmesriikide otsustada, mida me loome. ja, ja nüüd lähen juhtide kohta. see on oluline, me peame siit saalist välja minema ja pöörduma oma rahast, rahandusministrite poole, see kogu Euroopast ja on tulemas dokument, ei ole selles, et mina tulen üheksanda raamprogrammi ettepanekuga ja ütlen, millised on täpselt need missioonid. meil on küll eh, proua Pierre Castillo, tehisintellekt, see on tuleviku üks põhiteemasid, me peame kõigepealt tegema poliitilist kõiki eluvaldkondi Bram Messner küsis sinise majanduse ja ookeanide kohta. minu ega ja kui see brošüüris ei ole, siis ma vabandan, et see on välja jäänud, sealt me saame seda infot ka täpsustada. härra Martin ähm,, eksisin teie nime hääldades alguses, aga härra Martin, jah, ma arvan, et tegemist on tegelikult õigusliku probleemiga mitme aasta ei ole, nii et mul on vaja igal juhul teie abi ka. härra Rüübich uh,. The communication which is a point teatise kohta asjad, mille kohta inimesed ütlevad, et jaa, et nüüd me saame aru, mida nad Brüsselis teevad. Theresa, ma arvan, et ma vastasin juba natukene sellele küsimusele, eh, tema vastus, eh, kuidas eh, bakterid saaks ise kaitsta end äh, Nad on lisanud geene teadusuuringuid kõigis nendes valdkondades. ja härra Kair, suur tänu kommentaaride eest ja toetuse eest, te ütlesite jah, uskumatu, kümne minutiga peaaegu neljakümnele küsimusele sai mingi vastus ja enamik teist eh, sai rahuldatud ja ülejäänutele tuleb vastus kirjalikult ja viimane nõuanne, härra volinik, teile. üheksanda raamprogrammi viimased projektid lõppevad äh, aastal kaks tuhat kolmkümmend, nii et see võib olla väga hästi ka Horisont kaks tuhat kolmkümmend. viimased projektid lõppevad kolmekümnenda aasta alguses nii et kui te otsustate midagi sellist, siis nüüd mitte lähtudes rahastusest, vaid projektist nime valikul, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oli väga oluline nime, nimi ja selles mõttes me saaksime olla tunduvalt tõhusamad ja teavitada ka ühiskonda, et oleme valmis ka ajaks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend veel kord suur tänu, härra volinik, kallid sõbrad, nüüd lühike teadaanne järgmise punkti kohta. kolme-nelja minuti pärast peaks saabuma siia volinik. võib-olla kaks-kolm minutit viibib. vabandame proua voliniku ees ja lühike teadaanne kõigile. kvanttehnoloogia algatus, oluline. ja selle kohta teeb ettekanne professor Tommaso Calarco. härra professor, ma vabandan, et see saab olema üsna lühike. meie kõikide jaoks tähtis teema, te olete praegu integreeritud äh, kvantumteaduse äh, direktor Ulmi ülikoolis, me oleme valmis kuulama teie kõige olulisemaid järeldusi. härra professor, palun. Mr President, dear members, ladies and gentlemen, it is an immense honor uh lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ehk ma pean kiiresti slaidid läbi vaatama, sellepärast et äh, ma olin arvestanud rohkema ajaga, aga kõigepealt äh, rõhutaksin, ähm, ütleksin iga slaidi kohta ühe lause, kõigepealt äh, kõige olulisem sõna on missioon ja lähtusin sellest, mida ütles volinik Moedas, kuidas me seome sidemeid ühendustega ja kuidas me üleilmsete väljakutsetega kvanttehnoloogia abil toime tuleme. esimene punkt, siis esimene äh, sõnum, tegelikult me oleme juba üsna tuleviku äh, kvanttehnoloogia lähedale jõudnud, aga ajastu lähedale jõudnud, sellepärast et arvutikiibid muutuvad üha väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks. kõik on juba jõudnud aatomi tasandile ning äh, juba praegu öö, oleme me jõudnud äh, esimese kvantrevolutsiooni tasemele selles mõttes äh, ja nüüd tuleb siis teine slaid minu ette. Äh, need vahendid, mida me kasutame siin, arvutid ei ole, on väga palju miljoneid elektrone äh, iga biti kohas, kohtusin Dalai äh, laamaga, kui ma tegin oma doktoriuuringuid, doktorijärgseid uuringuid ja ta tuli sinna äh, sellepärast, et äh, Äh, räägiti äh, nii-öelda äh, science fiction'ist, aatomite kasutamisest, tegemist on siis teega uutele rakendustele. ma räägin, kuidas seda kasutada, siin näete ühte satelliidifotot, ma ei saa täpsemalt selgitada, kuidas on lood kvantlõimumisega ja korrelatsioonidega, mis Einsteini arvates oleksid olnud võimatud, tema nimetas neid kummaliseks tegevuseks kauguses, aga nüüd, kui me räägime footonitest, footonite lõimimisest, lõimimise kaudu on võimalik äh, tagada seda, et äh, neid ei saa äh, haarata, ilma et seda ei nähtaks. ühtse footoniga on see võimalik, siis kvantarvutiteade, mida nähti Las Vegases juba jaanuarikuus, esitati esimest kvantbitt lähenemisviisi tehni-, tehis Äh, intellekti osas ja see põhimõtteliselt äh, korraldab revolutsiooni turul jällegi, kasutades ära individuaalset kvantsüsteemi. superarvuti äh, Euroopa suurim praegusel hetkel ja need muus-, need sinised täpikesed on siis kvantsimulaatori kalkulatsioon ja superarvuti isegi ei suuda sellega sõlme sammu pidada. näete, arvuti jõudlus lõpeb seal, see tõesti ja seda ainult tänu sellele, et me oleme aatomite ja footonite, millel on oma äh, magnetväljad, näiteks ka teie enda ajudes, iga neuronil toodab oma magnetvälja ja, ja seda on võimalik tuvastada ning kasutada ära navigatsioonisüsteemides, ajamõõtmises, äh, väga täpse ajamõõtmises, äh, navigatsioonisüsteemides teie autodes, kui, mis ja süsteemid sellisel juhul on milli-, teadmisi, meil on Nobeli auhinnalaureaadid, ekspertide rühmad, meil on varustusahelad, meil on väga palju ettevõtteid, kes pakuvad tehnoloogilisi võimalusi selles valdkonnas, on väga palju idufirmasid samuti selles valdkonnas Euroopas, iga kord, kui ma lähen konverentsile, siis ilmub välja jälle mingi uus idufirma. Äh, väga raske on nendega sammu pidada, mitte ainult väikesed ettevõtted, vaid ka suured ettevõtted rakendust kasutada Pekingis. nii et väga palju igasuguseid rakendusi, mida kasutatakse inimeste tavaelus, on seotud selle valdkonnaga ning suurettevõtted on samuti selliste tipptaseme projektidega seotud, nagu näiteks Boss, Airbus mm, ja nii edasi ja nii edasi. Euroopas ei ole mitte mitte ainult äh, akadeemia väga paljud tähtsad riiklikud programmid on hõlmatud, äh, üle viiesaja, kuuesaja miljoni eurosed investeeringud on siin mängus juba praeguseks. meie missiooniks jah, on äh, mees kuupäev, inimene kuupäev, midagi, mida saaks äh, siis inimestele edasi anda, luua kvant, kvanttehnoloogia arenenud, aga võtan oma slaidid väga kiiresti läbi, kui esimees lubab, teie lahkel loel siis näete, kõik tugineb alusteadusele, millest siin varem räägiti, mulle väga meeldis, et siin räägiti just nimelt sellest alusteadusest, tegevuses, sellepärast et just nimelt see on innovatsiooni aluseks mitte homme, vaid ka üle-ülehomme ja, ja veel kaugemal, siin me ei saa siin üksikasjalikku öelda. olen maininud juba kaks tuhat kolmkümmend viis, siis prototüüpide väljaarendamine ning äh, tehnoloogia rakenduse edasiarendamine. nüüd näete siis äh, seda väga nähtavat algatust, kuhu on kaasatud kõik liikmesriigid, kõik, kes tunnevad, et äh, et nendes on kuuluvust äh, akadeemiamaailmse valdkonda investeeritavat energiat, siis äh, selle äh, lingi pealt võite lugeda meie juhtkomitee raportit, kus on märkimisväärselt rohkem üksikasju ja ma loodan, et minu ettekanne oli teie jaoks piisav ja piisavalt kiire, ütleb jah, kallis prof- ja kui te mõistate kõike ja enamatki kui kõike, siis saab seda ära öelda ka kuue minuti jooksul. tegemist on väga keerulise valdkonnaga, meie järgmiste aastakümnete arenguga ning äh, me oleme siin üles ehitamas oma tuletamine, on ju tulevikule mõtlemine ja Horisont kaks tuhat kolmkümmend samuti tähendab äh, meie mõtete suunamist tulevikku. nii et kui meie fraktsioonid ja teie kolleegid otsustate et äh, meil on vaja kohtuda pikemalt äh, professor äh, Galarkoga ja rääkida sellest raportist põhjalikumalt. ma arvan, et see on hädavajalik, et me kohtuksime teiega veel, siis me võime ennast paremini ette valmistada nüüd, vaadates teie ettekannet, siis on meil parem küsimusi esitada, täna oleme võib-olla seda natukene liiga raske teha. nii et äh, kohtume teiega veel, kui te, te, kui te olete nõus ja ma oli tegemist suurepärase ettekandega, ehkki liiga lühike äh, oli see aeg ja me kohtume kindlasti veel. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Kalarko. kallid sõbrad, jätkab esimees, meil on ähm, palju tööd ITRE komisjonis ja meid ootab ees arvamuste vahetus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 Teie sissepääsukaart kehtib kauem, te olete endine Euroopa Parlamendi liige. jah, te saate siia sisse, pidage meeles, endine Euroopa Parlamendi liige jääb alati Euroopa Parlamendi liikmeks. komisjoni puhul on asjad natuke teistmoodi, nii et teil on väga suurepärane positsioon tegemist on siis struktureeritud dialoogi raames toimuva arvamuste vahetusega kõige tähtsamal teemal meie tänases äh, maailmas, nimelt äh, küberturvalisust käsitleva õigusakti teemal. nagu te teate, meie vastutame selle eest täiel määral. see kuulub meie vastutusvaldkonda meie peame siin Euroopa Parlamendis selle üle otsuseid langetama mõned ITRE praegustest teemadest kuuluvad just nimelt volinik Maria Gabrieli portfelli iseäranis telekommunikatsioonipakett ning ähm, eriti oluline küberturvalisuse teema. ja seetõttu oleme palunud volinik Gabrielil keskenduda just nimelt ühe õigusakti tutvustamisele. kui olete valmis siis äh, hakkame pihta, kallid sõbrad, äh, Maria, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, kallid ITRE komisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin teid tänada, tahaksin teid tänada selle võimaluse eest täna rääkida teiega siin sellest teemast, mis on üks minu prioriteete digitaalmajanduse ja ühiskonna volinikuna ja see on üks meie priori-, teie komisjoni liikmete ekspertteadmised selles valdkonnas on muljetavaldavad. täna me võime siis rääkida natuke üksikasjalikumalt asjadest ning tõttu oleme küberturvalisuse paketi vastu võtnud, et meil oleks tugev Euroopa Liit, sellepärast et äh, küberturvalisusega seoses ka küsiti inimeselt, et ähm, kas te teate, mida see NISA tähendab ähm, ja kaheksakümmend protsenti inimestest ei teadnud seda, see näitab, et tegelikult äh, meie netis üks äh, olulisi elemente. aga kõigepealt äh, NISA-st. pärast kahe tuhande viienda aasta loo, loomist on NISA liikmesriikidele ning Euroopa institutsioonidele. mandaat tugineb valdkondadele, mis, milles ENISA on juba edus äh, ning andnud alalise ning täpsema mandaadi ENISA-le. kõige olulisemate muudatuste osas äh, hulgas on äh, ning pakuvad oma ekspertteadmisi SIRT-ide võrgustikule ähm, koostöömehhanismi raames selleks, et aidata piiriüleseid kriise lahendada. on võimaldada kodanikel ning kasutajatel saada kasu äh, suuremast infost äh, toodete ning teenuste turvalisuse kohta. on stiimuliks äh, sellepärast, et see toob kaasa suurema, kui tegemist on suurema turuga, ja see ette pandud raamistik ei too kaasa kohustuslikke erinevate äh, süsteemide eripärasid ning vajadusi erinevates liikmesriikides äh, ja nii edasi, nii väljakutsetele, mis on meie kübermaailmas, tänases maailmas ja määrame Denisale antud tugevam maa, mandaat ning sertifitseerimise, kes on näidanud üles valmidust äh, läbirääkimistega kiirustada, et kolmepoolsed läbirääkimised võiksid võimalikult kiiresti lõpule jõuda. tahaksin täna, aitäh uh,! Thank you very much, madam uh...! suur tänu, proua volinik! ja nüüd fraktsioonide esindajad härra Paul Rüübich, kes asendab proua Niiblerit Rahvaparteist, palun. Uh, first of all uh, many thanks to the commission. aitäh, kõigepealt suur tänu volinikule, väga oluline mõista, et meil toimuvad tugevad arengud selles valdkonnas. Enisa mängib olulist rolli koos Perekiga ja meil on tarvis EISA-st ja EISA-t ja te räägite, et säilitada kriitilist infrastruktuuri. Angelika Nibleri nimel tahaksin äh, tänada Euroopa Komisjoni äh, küberturvalisust käsitleva õigusakti eest, äh, sest see on väga hea arutelu alus ja Angelika on ITRE raportöör ta vabandab, et äh, ei saa siin olla, aga kõige olulisem on see, et peaksime alati vaatama asju tarbija perspektiivist. mida tarbija vajab ja kuidas tagada usaldusväärsus seoses IT-lahendustega, eriti mis puudutab asjade internetti. kui me vaatame, kui kiiresti asjade internet areneb, siis äh, ja kui vaadata äh, fibraoptiliste infrastruktuuri, ja meil ei ole mitte ainult infrastruktuur olemas, vaid äh, võtmetähtsusega on ka tarkvara ja usaldusväärsus. Euroopa soovib mängida juhtrolli äh, küberturvalisuses äh, usaldussüsteemides, eriti tööstusrakenduste puhul ja äh, kriitilises infrastruktuuris. õige raamistiku loomine NISA jaoks Euroopa Parlamendis me oleme aidanud seda luua ja panna paika vajalik äh, tauststruktuur, et teha head tööd kodanike jaoks. on selge, et äh, digirevolutsioon üha laieneb ja kõik meie andmed on haavatavad küberrünnakud, küberspionaaž, kübersabotaaž kasvavad üha rohkem, viimase viie aasta jooksul on kasvanud, mõned liikmesriigid on juba paika pannud kõrge tasemega kübersertifitseerimissüsteemid, nõndanimetatud usaldussüsteemid, ja usaldus oli ka võtmetähtsusega teema, kus Euroopa võib tõesti tagada läbipaistvust mõned liikmesriigid aga on endiselt maha jäänud ja tuleks vaadata Euroopa Liidu rolli võrreldes liikmesriikide rolliga. liikmesriikide roll on väga oluline, tuleb selgeks teha, et kas komisjoni välja pakutud kava ulatus on piisav meile tundub, et on hõlmatud kogu olelustsükli jooksul, seega olelustsükli hindamine mängiks olulist rolli, selgitada, kas on tarvis riskipõhist lähenemist. et meil ei ole nii-öelda sellised sertifitseerimiskavad protsessidesse, mida teha idufirmadega ja kas on võimalik luua omandaarga. see on tähtis küberturvalisuse meetmete harmoneerimisel ühisturul, see aitab parandada ka NISA roll on, et äh, operatiivkoostöö ja suutlikkuse parandamine liikmesriikides, selle ma sain kõik teksti ette loetud. jah, päris pikk kõne teil äh, kolleeg Korumbatš Bulgaaria ministritega. tere tulemast siia! tahaksin tänada äh,, rääkida Enisa rollist Euroopa ametina. sellised riigid nagu Iisrael ja Singapur on väikesed, aga väga arenenud selles valdkonnas, peaksid tunnustama kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. kas oleks võimalik, et äh, seda sertifikaati koordineeriks üldse Euroopa turu toimimisele, aga oleks väga kasulik, kui seal oleks ka globaalne tunnustatus, see parandaks meie globaalset konkurentsivõimet eri nimel. aitäh! Mm. avaldan tunnustust selle lähenemisviisi eest, mida proua volinik on üles näidanud ja kes on tagant tõuganud seda teemat, mis on muutunud äärmiselt oluliseks, sest äh, IKT on tänapäeval igapäevaelu lahutamatu osa. kakskümmend aastat tagasi me ei pidanud äh, kaitsma äh, andmeid oma telefonides ja kutseorgan Euroopa Liidus teiselt poolt tunnen muret, et me ei võib öelda, et see peaks olema selline keskus, mis teeb äh, koostööd teistega nagu PEREK. meil on eduka näitena Europol ja me teame, et äh, Euroopa äh, sektori jaoks liigset koormust ja peame ütlema, et, et poolt, et see on oluline infrastruktuur ja see vajab ka sertifitseerimist, aga teiselt poolt sertifikaadid ei tohiks muutuda liikmesriikide vaheline koostöö peaks toimima väga tugevalt ja ma tunnustan seda dünaamilist lähenemist, mis ütleb, et ähm, tuleks tagada piiritletud ja et liikmesriigid ei hakkaks looma mingit monopoli, mis õõnestaks sertifitseerimise eesmärki. suur aitäh! nüüd härra Raimond Rooliste nimel. Danke äh, aitäh, ütleb härra Raimond, ma tänan, proua volinik, et te tulite, aga ma tahaksime eh, fokusseerida eh, teisiti, sest ma arvan, et tehnoloogiline areng on kiirem kui poliitiline areng. selles suunas on ju suurepärane, kui me räägime Euroopa Liitude sertimisest, aga tegelikult kokkuvõttes Euroopa Liidu seisukohalt ei ole seal mingit tähtsust, Eh, me vajutame lihtsalt nupule ja valdav osa eh, andmetest ongi juba jõudnud eh, veebi, Facebooki ja nii edasi. ja tuleb, ei tule unustada, et vastastikku üksteist blokeeritakse, muuhulgas ka erinevate poliitiliste jõudude poole ja ma leian, et Euroopa Liidus liikuv infovoog Äh, ei ole tegelikult äh, kontrollitav ja meil puudub äh, nendest voogudest tegelik ülevaade. lisaks sellele on Venemaa väga aktiivne häkkimise valdkonnas, nende häkkerite tegevus on suunatud just poliitiliselt olulise teabe kättesaamisele. kuidas komisjon kavatseb edasi minna selleks, et äh, Eh, küberjulgeolek ei oleks mitte ainult Euroopa Liidu siseasi. aitäh uh,! proua juhataja, härra juhataja, aitäh, proua volinik, ütleb proua Kapa. kui me räägime komisjoni küberjulgeoleku paketist, siis öö, eh, on see erakordselt oluline praegu, niisugusel ajal nagu praegu ja sellel on eriliselt suur tähtsus Euroopa digi-, muuhulgas peaksime täpsustama äh, äh, neid äh, regulatiivseisukohti, mis aitavad võima-, andavad võimaluse inimeste kriminaalkorras karistamiseks asjaomaste üleastumiste korral. mina tunnen erilist huvi selle vastu, kuidas on kavandatud eelne tegelikult võimekus niisuguste tippkeskuste loomiseks ja mida ütleb teie kogemus näiteks kas või NISA põhjal, et näiteks niisuguse Euroopa küberjulgeoleku ameti loomise kaudu oleks võimalik tõustada NISA tööd minu meelest on tegelikult väga oluline näidata aga Euroopa kodanikele, et oleme Euroopa institutsioonina aktiivset küberjulgeoleku tagamise vallas. proua de Castillo, palun. kahtlemata küberturvalisus on oluline meie elu ja heaolu jaoks. ja mis on, mis on praegu rakendusprotsessis ja, ja ülesanded on võtmetähtsusega see ei saaks toimida ilma alalise mandaadita ja tugevdamata operatiivkoostööd ka asjade internetti, on absoluutselt oluline, et seal oleks rohkem turvalisust. minu küsimus on, et on väljakutse, et kõike seda saavutada õnnestamata aluspõhimõtteid nagu läbipaistvus ja avatus ettepanekus. mis teil on öelda selle kriitika kohta hetkel? aitäh! suur tänu, härra Sorinja, palun! aitäh, proua volinik kui pidada silma struktureeritud dialoogi eeskätt, siis tahaksin küsida, kuidas me saame edasi liikuda Hi-Fi for You'ga? kas selles osas on olemas mingi strateegia, et äh, võrgustatust suurendada, mulle esitatakse ka väga palju küsimusi selles suhtes paljud äh, paluvad täiendavaid ühendusi luua, äh, paljud tunnevad mure turvalisuse pärast ja see näitab, kui mures äh, inimesed on, aga ka seda, kui tähtis on see projekt. kui me räägime Ameerika Ühendriikidest, siis siin Ameerika Ühendriigid püüavad interneti valdkonnas piiranguid sisse seada Eh, kus ei soovita enam respekteerida vaba juurdepääsu internetile. tahaksin teada, milline on teie seisukoht antud küsimuses, sest me peame hoolitsema selle eest, et meie internetivabadus jääks püsima. aitäh! suur tänu, lugupeetud esimees! Äh, fake news valdkond on üks teema, äh, mis on sellega seotud. Bulgaaria eesistumine, eesistuja ei õiguse äh, kunstliku äh, viljastamise, siis kõigepealt tulevad äh, negatiivsed artiklid, mis piiravad naisi. ja proovida seda, et otsingumootorid ei oleks negatiivsete võltsuudistega, võltsvaadetega üle ujutatud, kuidas kavatsete seda teha, kas teil on? suur tänu, kolleeg. proua Virkonen, palun. et komisjon oma teatises rõhutas ka oskuste rolli. tahaksin kuulda, kas teil on konkreetsemaid ideid, kuidas julgustada liikmesriike investeerima rohkem kodanike digioskustesse, sest me saame ära teha, olles riskidest teadlikud. kas Euroopa tasandil saab ka siin midagi teha või on see puht liikmesriikide vastutus? ja tahaksin kuulda ka VKE-de rolli kohta. suurettevõtetel on loomulikult rohkem ressursse, et valmistuda küberturvalisust tõsta ja nende tegevust motiveerida. kas komisjonil on mingeid samme kavas selles suhtes? suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu kõigile kõikide nende küsimuste eest, väga õigustatud küsimused. ma loodan tõesti, et ähm, see ettepanek ähm, ei äh, paku küll imelahendusi, aga me saame samas otsusekindlalt äh, tegutseda ning valida suunda. kõigepealt Enisa. kõigepealt ma arvan, et me pakume me saadame selge sõnumi, kui me muudame nende mandaadi alaliseks, tegemist oli ainukese ametiga, kus oli ajutine mandaat, kuidas veeta siis meie rahvusvahelisi partnereid selles, et küberturvalisus on meie prioriteet, kui meie ametil oli selline ala, ajutine mandaat. nüüd me oleme siis eelarvevahendeid kahekordistanud, inimressurssi kahekordistanud ja kõik need on ettepanekud, mis tahavad muuta mandaati veelgi tugevamaks, operatiivsemaks kõik need algatused olid väga teretulnud. ja kui me räägime nüüd siis tarbijaid, tarbijatest, siis jah, me just tahtsime äh, oma sertifitseerimise süsteemiga anda tarbijatele võimaluse äh, äh, vaadata, millisele turvalisuse astmele vastavad nende tooted, me tahtsime anda ka tööstusele oma võimalused sertifikaatidega, mis kehtivad kõikides liikmesriikides kogu territooriumil meil on ja mm, hinnad on äh, saja viiekümnest kolmesaja tuhande äh, euroni ähm, ja ähm, sellist ja me saame midagi siin teha ennetavat ära selles valdkonnas, kui me vaatame, mis on toimunud. väga suur rõhk meie ettepanekus on koostööl, mitte ainult koostööl liikmesriikide vahel, vaid koostööl ka sektoriga, tööstusega. kõik, kes osalevad, kõik need erinevad tasandid on sertifitseerimisse kaasatud, olen täielikult nõus sellega, et ei tohi olla niiviisi, et mõnedel liikmesriikidel on monopol ja me peame samas tagama ka, ka selle, et ei ole ainult mingid tööstussektorid, kellel on monopol, tegemist äh, peaks olema avaliku protsessiga, äh, mis äh, võimaldab kõikidel pooltel osaleda. tegemist on ettepanekuga, mis on äärmiselt paindlik ja rõhutan veel asjaolu, et tegemist on instrumendiga, mis võimaldab luua vajaliku tee, anname võimaluse arendada edasi seda, mis on liikmesriigi tasandil, nüüd Euroopa tasandil. Äh, pilve võib hiljem kaasata, äh, nii tooteid kui teenuseid ning me peame jätkama äh, ENISA julgustamist liikmesriikide võimekuse arendamisel, alguses võib ENISA seda teha, ENISA-l on võimalus seda teha, aidata neid, kes on vähem arenenud lugupeetud Korombašev, mis puudutab teie küsimust ENISA kui agentuuri kohta. Ähm, te küsisite, ja noh, kui meil praegusel hetkel on olukord selline, et kui toimub mingisugune küberrünnat, rünnak, Euroopa Komisjon, äh, asjakohane komisjon äh, teeb ettekande äh, Euroopa Komisjoni asjakohasele osakonnale ja nüüd on siin Anisal teine, oma äh, asjakohane roll mängida. Ähm, me oleme muutnud äh, seda menetlust, me tahaksime, et Anisa, Anisal oleks alaline mandaat ning Anisa ei oleks mitte mingisugune sekretariaat lihtsalt, vaid äh, täidaks ka operatiivülesandeid ja NISA ei ole mitte ainult koolituskeskus, vaid peaks saama volitused ka tegutseda. NISA mängib väga tähtsat rolli sertifitseerimise protsessis ja esialgsete kava kohaselt tegemist on Euroopa koordineerimismehhanismiga äh, ka pikk, suure ulatusliku rünnaku puhul. küber-Euroopa äh, harjutuste puhul, mis ähm, peaksid muutuma iga-aastaseks, on Niisal väga tähtis roll ja Niisa peab äh, näitama aitama demonstreerida, mis, äh, millised on puudujäägid liikmesriikides, millised on liikmesriikide nõrgad kohad äh, ning äh, kuidas seda Euroopa tasandil parandada. veel üks oluline aspekt, meil on CERT EU, millega me reageerime kriisiolukordadele. nüüd me tahaksime, et Enisal oleks oma osakond, mis füüsiliselt asuks Brüsselis, mis võimaldaks kiiret koostööd ning ühisoperatsiooni, kui selle järele peaks vajadus tekkima. sellisel moel me saame tagada seda, et asjad ei ole mitte ainult liikmesriikide kätes või mitte ainult Enisa kätes. ja mis puudutab koostööd, siis äh, äh, jah, rahvusvaheline äh, koostöö on ka oluline teema ja sertifitseerimise süsteem, settimist, sertifitseerimise ettepanekus lähtume rahvusvahelistest standarditest, aga tahame oma mudelit edasi arendada niiviisi, et seda saaks rakendada kogu Euroopa Liidus. see võimaldab meil siis äh, ka rahvusvaheliste parlamendi, rahvusvaheliste partneritega paremini läbi rääkida Äh, seda tutvustan kõikidel rahvusvahelistel äh, foorum, foorumitel, aga me peame kõigepealt veenma oma partnereid selles, kui oluline see on äh, ja enne seda tuleb teha ära oma kodutööd, tugevdada NISA mandaat, luua sertifitseerimise raamistik ning näidata, et see on pikaajaline töö. siis pädevuste keskus meie jaoks on väga oluline, et me ei investeeri mitte ainult tehnoloogiasse, vaid ka ekspertteadmisse. eksperdid on sageli siin, aga nad ei tee teed Euroopa Liidule, luues pädevuste keskuse liikmesriikidesse, keskused liikmesriikides ning Brüsselis, siis selle kaudu me tahaksime ekspertteadmistesse investeerida ning äh, saavutada liidriroll küberturvalisuse valdkonnas. ja mul on hea uudis, me järgmisel nädalal kuulutame välja äh, pilootprojekti viiskümmend miljonit eurot Horisont kaks tuhat kakskümmend selleks, et selle keskuse ähm, rolli määratleda. ja, ja me tahaksime investeerida ekspertteadmistesse, motiveerida eksperte selleks, et me ei äh, oleks siin äh, mitte ainult selleks, et reageerida pärast, kui seda, kui midagi juhtub, vaid kasutada ära ka oma ennetustegevuse potentsiaali. Äh, et me saaksime tõesti liidriks ka küberturvalisuse vallas. mis puudutab naiste õigusi tegemist on teemaga, mis on mulle väga südamelähedane, olles ka Euroopa Parlamendi äh, liige varem, <laughs> mäletate ka, et mina rääkisin äh, Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisest, aga siin ma tahaksin kolm teemat lahus hoida. üks teema on küberturvalisusus, äh, tehniline külg ja teine teema on siis libauudised ja ebaseaduslik sisu. Need on kolm erinevat teemat ja algatusi tuleb teha sünergiliselt algusest peale äh, saadame me väga sellist tugevat sõnumit, teeme koostööd äh, volinik Jourova, volinik Avramopolose, volinik ähm, äh, Kingi ning asepresident Ansipiga. me ebaseadusliku ähm, sisu osas vihakõne, terroristlik propaganda, laste abist, ahistamine kübermaailmas ei ole vastuvõetavad, oleme võtnud, esitanud teatise millest lähtuvalt me tahame kiiremat tegutsemist äh, sellise ebaseadusliku sisuga dokumentide kõrvaldamisel. nelikümmend üheksa protsenti ebaseaduslikku sisu internetis äh, jät-, on endiselt internetis üleval kakskümmend neli tundi pärast. Äh, me tahaksime sellest teatamist, me tahaksime seda aga kõrvaldada paari tunni jooksul Äh, me oleme pöördunud kolmekümne platvormi poole, äh, nii suurte kui väiksemate poole, äh, nõudega kiiremate tulemuste järele. muidu me asume õigusloomelist tööd tegema. mis puudutab libauudiseid, siis te teate, et olen väga pühendunud selle teema kallal tehtavale tööle. novembrikuus ähm, kolmeteist